Good afternoon, sorry. tere päevast kõigile. ma tahaksin esimese asjana päevakorra kinnitada. see puudutab siis meie tänast koosolekut kaheksateistkümnendal märtsil vahemikust kella kolmest pealelõunal kaheksateist kolmekümneni ja ma tahaksin saadikutele teada anda, et me kuuleme veel tagasisidet et äh, lisaks sellele, mis päevakorras on ära toodud teemadel, mis puudutavad Euroopa küberjulgeoleku äh, pädevuskeskust, kus kolmepoolsed kohtumised toimusid kolmeteistkümnendal märtsil Strasbourgis ja veel ühel teemal, mis puudutab Euroopa ettevõtlusstatistikat, mille kontekstis toimusid kolmepoolsed kohtumised äh, neljateistkümnendal märtsil Strasbourgis kus läbirääkimismeeskond edukalt ka äh, läbirääkimised lõpule viis. kui rohkem kommentaare ei ole, saame me päevakorraga kinnitada. tundub, et kommentaare ei ole, siis äh, liigume edasi. Äh, juhataja teadaandeid täna ei ole, liigume siis kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on uuring. kuidas arendada Euroopa Liidu sektorite ühendamist võrgu stabiilsuse suurendamiseks ja CO2 heitmete vähendamiseks Eh, siin toimub meil eh, ühe uuringu tutvustus. ja üks eh, selle uuringu kaasautoritest tutvustab siis seda meile täna. okei <laughs> okay,, sorry, I had to consult väga vabandan, ma pidin äh, konsulteerima siin kolleegidega seda, kuidas meie äh, külalise nime hääldada. külaliseks on Cohen Rademekers, äh, kes on Trinomicsi direktor ja enne, kui ta konsultandiks sai, töötas ta Brüsseli ülikoolis abiprofessorina ning ähm, Äh, ta on olnud vastutav ka finants, energia ja kliimamuutuste küsimuste eest äh, Flaami äh, majandusministeeriumis ja viimase kümne aasta jooksul härra Rademacher on peamiselt töötanud projektijuhina energiapoliitikaga seotud teemadel ja enamjaolt just Euroopa Komisjoni heaks. ja ma tahaksin anda saadikutele teada, et teiseks äh, uuringu autoriks äh, on ähm, Luc van Nuffel äh, ja nemad on uurinud seda, kuidas oleks võimalik erinevaid sektoreid omavahel ühendada ja kuidas see saab parandada energiasüsteemi tõhusust ja toimimist lisaks sellele äh, saab äh, sektorite ühendamine äh, vähendada CO2 heitmete vähendamise kulusid ja see on meie kodanike jaoks ka väga oluline. nüüd annaksin sõna külalistele, palun. Chairman, so. suur aitäh, härra esimees esimene slaid räägib Economicsist, me teeme tööd Euroopa Komisjonile ähm, energiaprojektide ja rahastamise küsimuses teeme tööd ka kliima peadirektoraadi kontekstis ja me oleme nende teemadega, mis siin on ära toodud, tihedalt seotud. me teeme tööd siis energia, kliimamuutuste ja keskkonnaalaste teemadega tänane küsimus on see, eh, kuidas eh, sektorite ühendamine saab tagada parema võrgu stabiilsuse ja CO2 heitmete vähendamise. esimene küsimus on loomulikult see, mida endast eh, sektorite ühendamine siis kujundab, kujutab esialgu äh, pärines see termin Saksamaalt ja eh, seal keskenduti eh, siis eh, lõppsektorite energiaga varustatusele. ehk siis keskenduti sellele, kuidas näevad välja erinevate sektori energiavajadused ning kuidas oleks võimalik tagada elektriga varustatus nende vajaduste rahuldamiseks ning vaadati ka seda, kuidas toetada siis transpordisektorit ja muud tööstust me peame vaatama äh, äh, sektorite ühendamise küsimusele ka laiemast perspektiivist lähtuvalt, äh, kui me räägime energiasüsteemide integreerimisest ja siin slaidil on ära toodud kaks määratlust või definitsiooni mm, selle sektori ühendamise kohta, kuid me peame seda vaatama globaalsemalt ja see definitsioon on siin ka ära toodud ning me peame vaatama äh, Mm, eh, seda ka vektorite vaatepurgast, vaatenurgast lähtuvalt. Eh, sageli kasutatakse energiavektori eh, terminit, mis on instrument selleks, et parandada energiatransporti ja ladustamist. me võime rääkida siin vesinikuenergiast, soojusenergiast ja tegemist on siis instrumentidega, mis võimaldavad meil energiat transportida ja ladustada. sellele meie uurimus siis keskenduski ning eh, see järgmine slaid selgitab ka seda, mida ma just eh, püüdsin omalt poolt selgitada, me vaatasime, millised eh, on vektorid, mida saab kasutada transpordiks või ladustamiseks, siis on ka lõpptarbimissektorid või lõppsektorid Mm, ja energiaallikad ka, siin püütakse optimeerida eh, seda valdkonda. me oleme meeles pidanud erinevaid või, või silmas pidanud erinevaid eh, strateegiaid, mis meil on. järgmine slaid. Eh, see on midagi, mida sina võiksid selgitada, Lükk. suur aitäh sellel slaidil me selgitame seda, et sektorite ühendamine on muutunud üsnagi oluliseks ka taastuva energia strateegia kontekstis. me oleme märganud, et juba aastal kaks tuhat seitseteist mõnedes liikmesriikides taastuvad energiaallikad et neid toodetakse palju rohkem, kui maksimaalne tarve on ja see tähendab seda äh, mõnede tundide vältel, et äh, tekib vajadus selle elektri ladustamiseks äh, või selle elektri muutmiseks muudeks energiavektoriteks, et mõned teised lõpptarbijad seda kasutada saaksid ja seda silmas pidades on meil vaja strateegiaid ja tehnoloogiat selleks, et eh, üleliigset energiat eh, väärindada ja eh, me saaksime näiteks energia tootmist paindlikumaks muuta, me saaksime keskenduda energia ladustamisele ja muudele lahendustele. järgmine slaid räägib sellest, milline on liigse energia ähm, tarne mõju turgudele me oleme näinud näiteks eelmise aasta kontekstis seda, et umbes seitsmekümne tunni jooksul olid turul negatiivsed hinnad, seda siis ainult teatud turgudel, sest see ei ole nii ähm, kõikides ähm, piirkondades või liikmesriikides aga on teatud liikmesriike, kus toodetakse väga palju taastuvaid energiaallikaid ja nende liikmesriikide puhul me näeme, et on ka probleem negatiivsete hindadega. ja seetõttu võib eeldada, et kui hinnad on negatiivsed või kui hinnad on teatud künnisest madalamad, näiteks kakskümmend eurot megavatt-tunni kohta, et majanduslikult oleks mõistlik Mm, konverteerida see elekter teisteks energiavektoriteks, näiteks mm, gaasiks. veel üks äh, äh, põhjus, miks äh, sektorite ühendamine peaks olema sobiv strateegia või lahendus, peitub selles, et elekter versus gaas mm, mm, vastanduses on teatud spetsiifikat, mida tuleb arvesse võtta, näiteks kui vaadata transpordisektorit, sõiduautod Äh, neid võib äh, asendada elektriautodega näiteks, äh, aga kui me räägime kaubatranspordist, laevatranspordist või lennutranspordist ning maanteetranspordist, siis elektriga varustamine ei ole nendes valdkondades veel piisav või võimalik Äh, ja äh, nendes valdkondades äh, oleks sobivam kasutada näiteks vesinikenergiat või, või mõnda muud energiaallikat. ja lisaks on veel mõned spetsiifilised lõpptarbimissektorid, mida ei ole võimalik elektriga varustada praegusel hetkel piisavalt, näiteks keemiatööstus, väetisetööstus, keemiatooted see on üks põhjus, miks äh, me peaksime kaaluma sektorite ühendamist kui väga head äh, lahendust äh, ning teine põhjus peitub erinevates omadustes või tingimustes. siin on näha, et elektri ja gaasi puhul on näitajad erinevad igapäevaselt on erisused äh, lausa seitsmekordselt erinevad, siin on äh, näitajad ära toodud äh, kuupõhiselt, aga kui vaadata võrgu suutlikkust, siis me peame võtma arvesse ka igapäevaseid näitajaid ja elektri puhul ka tunnipõhiseid näitajaid Need on kriitilised elemendid, ähm, mis seavad äh, piirangud äh, siin ja see näitab äh, seda, et siin võivad olla vahed lausa kahekordsed. kui Äh, kogu gaasi tarbimine tuleks asendada teatud ajahetkel elektriga, äh, siis äh, on vaja neli korda rohkem transpordisuutlikkust, kui energ-, elektrivõrkude puhul on vajalik, see oleks ilmselgelt liiga kallis ja majanduslikult mitte mõttekas. ja seetõttu Äh, on elektri ja gaasi äh, vektorite sidumine omavahel või ühendamine omavahel siinkohal või kombineerimine äh, hea lahendus. sellel slaidil keskendume me teatud tehnoloogiatele Äh, mis on kõige olulisemad äh, selleks, et saavutada üleminek äh, süsinikuheitmete neutraalsele lahendusele. nagu Kun ütles, on meil erinevaid lahendusi, näiteks elektriga varu-, varustamine transpordisektoris ja ähm, elamumajandussektoris äh, siis vektorite äh, kombineerimine või äh, ühendamine, näiteks elektri ja gaasi äh, kooskasutamine on heaks näiteks. Mm, näiteks CCS-i võib siinkohal mainida. ja me peame Äh, kaaluma või vaatlema seda äh, lahendust integreeritult erinevate mm, sektorite üleselt. nagu ma ütlesin, siis äh, kui tegemist on negatiivsete hindadega ja liigse energiakogusega, siis sel hetkel on võimalik vesinikuenergiaks olemasolev elekter muundada äh, ja seda on võimalik ka ladustada. elekter on võimalik ka muundada, muundada ka sünteetiliseks gaasiks, mille eeliseks on see, et äh, selle omadused on täpselt samasugused nagu maagaasi puhul praegu, mis tähendab seda, et see ei mõjuta kuidagi äh, lõppkasutaja seadmeid või taristuid, aga see toob endaga kaasa siiski lisakulud ja seetõttu äh, tuleks äh, võrrelda erinevate võimaluste äh, kallidust ning lisaks tuleks kindlasti arvestada ka keskkonnamõju. kolmas võimalus on see, et elekter muudetakse vedelkütuseks, näiteks metanooliks, mida on võimalik kasutada siis transpordisektoris Need on siis mõningad näited ähm, erinevate tehnoloogiate kohta, ähm, mida on võimalik äh, kasutusele võtta sektorite ühendamises ähm, ning mida on võimalik kasutada erinevates sektorites, äh, mida siin äh, slaidi paremal pool on ära mainitud. selles kontekstis on ääretult oluline keskenduda ka taastuvenergia äh, saadud gaaside olulisusele äh, tulevases äh, energiavajaduse rahuldamises see pakuks väga suuri eeliseid, tagamaks paindlikkuse. see on väga oluline ka ladustamis või gaasi ladustamispotentsiaali silmas pidades Äh, praegune ladustamispotentsiaal Euroopa Liidu tasandil on üks kolmandik äh, praegusest kogu tarbimisest, mis tähendab, et see äh, võimalus on väga ulatuslik, see tagaks energiasüsteemi paindlikkuse. see on tuhat ükssada teravatt-tundi, mis on siis, nagu ma ütlesin, kolmandik praegusest energiatarbest ja elektri ähm, ladustamise ähm, suutlikkus on piiratud, samal ajal umbes kuussada megavatt-tundi Euroopa tasandil ja ääretult oluline on äh, mõelda selle ladustamise aspekti peale äh, selleks, et äh, ilmaasjata ei hakataks ehitama või, või looma juurde lisaladustamisvõimalusi ainult elektrile kui nüüd vaadata eh, elektri ja gaasi omavahel sidumist, siis üks võimalus võib olla ka see, et lähima kümne, kahekümne, kolmekümne aasta jooksul hakatakse ehitama tuuleparke, mis on ühendatud eh, vesinikurajatistega ning eh, Eh, vesinikku saab siis gaasi kujul lõpptarbijani eh, ta-, tarnida, sest et see on ka odavam kui elektritransport eh, äh,. elektriga varustatus on ääretult oluline äh,, kui me räägime sektorite ühendamisest ja siinkohal ma tahaksin illustreerida, kui oluline see on, tuues kaks näidet esimene näide puudutab elektrisõidukeid. kui me äh, asendaksime praegused äh, mootorsõidukid äh, elektriautodega, siis ähm, oleks võimalik saja neljakümne protsendi ulatuses tõhusust parandada. ma arvan, et see on väga äh, veenev näide ja loomulikult tuleb arvesse võtta erinevaid äh, majanduslikke aspekte ja mõjusid, aga see on üks näide tõhususest, mis tooks kaasa madala energiatarbe, vähem CO2 heitmeid ning äh, oluline Mm, on siinkohal mainida ka, et see aitaks kaasa äh, saasteainete mm, heitmete vähendamise, vähendamisele. ja teine näide puudutab soojuspumpasid, äh, kui äh, asendada ähm, olemasolevad boilerid elektriliste soojuspumpadega siis eh, me suudame kolmekordset tõhusust parandada. ja eh, kui rääkida elektrist, siis näitaja on sada ehm, ja siin on võimalik saavutada kuni eh, kolmekordne näitajate paranemine, aitäh! Uh, it's uh, just uh, okay. time, sorry. Yeah. Okay. Uh, maybe some, some conclusions. Yeah. Okay, I will go very rapidly through. nii, teen nüüd edasi kiiresti. võtan kõik ülejäänud slaidid kiiresti läbi ja keskendume siis paindlikkusele. aga ma arvan, et publikule on kõik selge, sellepärast et kõik see salvestamine ja muud, need on tehnoloogiad, mis on üsna tuntud ning äh, see toobki kaasa selle paindlikkuse, mida sektor vajab. ja ma arvan, et see on äh, üsna ilmselge, nii et seda ei olegi vaja põhjalikumalt selgitada. aga oluline on see üldine kulu seoses sektorite ühendamisega, ma juba ütlesin, et kui me viime läbi sektorite ühendamise, siis on meil vaja võrgustikke laiendada, ehitada tagavaralahendused ning siin on meie uuringu tulemused, mis viidi läbi Saksamaa osas ning mis viib meid järelduseni, et isegi sellise stsenaariumi puhul kus, kus üheksakümmend viis protsenti on vähendatud kasvuhoonegaase, on üldkulud väiksemad võrreldes teiste stsenaariumitega, kus eesmärk on näiteks ainult kaheksakümne protsendiline kasvuhoonegaaside vähendamine, aga kui keskendutakse lihtsalt äh, elektriga varustatusele. siin võetakse arvesse ka sektorite ühendamist ning seda kinnitavad ka teised uuringud, näiteks uurimine, mille tellis elektritootjate ühendus, mis näitas, et täielik elektriga varustamine ei ole kõige sobivam lähenemisviis ja nüüd Äh, tutvustan ka neid tõkkeid, mida määrus peaks käsitlema. praegusel hetkel kõige suurem tõke on seotud kulude ja toimivusega ning see on seotud sellega, et puudub vastav taristu nii tehnilises kui majanduslikus mõttes. poliitikaga seotud tõkked tulenevad sellest, et puudub integreeritud planeerimine ning paljusid teemasid tuleks käsitleda ka õigusaktide kaudu. minu ettepanek ongi nendele keskenduda ja viimasel slaidil, kus on meie uuringu soovitused kokku võetud ning siin loomulikult käsitletakse ka tõkkeid ja on seos mõlema slaidi vahel. esimene soovitus, esimene poliitika soovitus, millele tahaksime keskenduda, on see, et meil on vaja integreeritud lähenemisviisi nii planeerimises kui ka elluviimises. see puudutab ka alternatiivseid investeeringuid näiteks, kui kaalutakse investeeringuid energiasektorisse, siis tuleb kaaluda ka alternatiivseid investeeringuid, mis puudutavad näiteks gaasisektorit. kõik investeeringud peaksid olema tulevikukindlad, mis tähendab siis seda, et kui me investeerime täna, siis taristu peab olema selline, et suudab vastata ka tulevikus näiteks vesinikuautode vajadustele on ka vaja tõhusamal viisil ära kasutada nutisüsteeme selleks, et soodustada paindlikkust, et soodustada ka sektorite ühendamist. uued tehnoloogiad peaksid äh, pälvima suuremat toetust, sealhulgas vesinikusõidukid. oluline on ka turud disain, uues paketis seda ka käsitletakse, aga teatud murekohti veel on ning viimane soovitus keskendub sellele, et on vaja täiendavalt läbi viia teadus- ja arendustegevust ning meil on vaja innovatsiooni, tehnoloogias tuleb kasutada rohkem vesinikuvõimalusi selleks, et suuremahuliselt seda tehnoloogiat kasutusele võtta. suur tänu väga suurepärased ettepanekud, mis puudutavad ka just süsiniku vähendamisega seotud kulutusi. nii, head sõbrad, kas teil on mingeid küsimusi, märkuseid? härra Kohvitšek, palun. Well, thank you very much, chair. suur tänu, juhataja. nagu te teate, mina olen insener minu lõputöö käsitles ka sellega seotud teemasid ning äh, seega minu poolest me võiksime siin kaks-kolm tundi olla, võtaksime ükshaaval, sõna sõnahaaval teie ettepaneku läbi, sest mõned teie avaldused ei ole väga nutikad inseneri perspektiivist. kuigi minu head kolleegid, kes ei ole insenerid, võiksid öelda, et sellest kõigest piisab. aga esiteks väga tore on kuulata siin kedagi, kes oma kõne käigus mainib nii palju kordi sõna vesinik, see on esimest korda meie komisjonis. teiseks, te teate et, et üks protsent energiast peab olema salvestatud vesinikuna aastaks kaks tuhat kakskümmend see on Euroopa Parlamendi otsus, mis langetati umbes kümme aastat tagasi, seega loodame, et see jätkuvalt kehtib. kolmandaks, pikamaa transport. ma nõustun, et äh, energiakadu on siin oluline, aga üks asi, mis on minu jaoks ebaselge kui te kasutate metaani jaoks mingeid torujuhtmeid, sõltumata sellest, kas see on looduslik gaas või biometaan, kuna tegemist on gaasisegudega, mis sisalduvad maagaasis, siis biometaani segud on natukene kergemad. seega probleemi ei ole, aga vesiniku puhul on vaja teistsuguseid pumpasid sest äh, äh, tulenevalt seda vesiniku eripärast. ma tean, et äh, Saksamaal võib lisada kuni seitse protsenti vesinikku maagaasile, aga mina, kes ma parandasin omal ajal ahjusid, ma ütleksin, et metaan on selline nii-öelda laiskgaas, seega kui me tahaksime kasutada näiteks teatud lahendusi, siis metaan on kõige sobivam. sest võrdleksin seda näiteks ülikonnaga, mis on suure. näiteks kui toodetakse keraamikat või midagi siis tehnoloogilised vajadused eh, ja panus on erinev. võiksime käsitleda ka loomulikult lennundust siin, laevandust, eh, tuua häid näiteid, näiteks eh, laevandussektoris kasutatakse tuuleenergiat ja osa sellest tuuleenergiast ja päikeseenergiast on ka tuleviku mõttes väga olulised. nüüd on meil paar väga väikest väga väikese kande võimega lennukeid, mis suudavad ümber maailma lennata, võib-olla tulevikus on meil võimalus paremini ära kasutada ja toota vastavaid lahendusi. seega mina ise ennustan järgmist. Viinis on väga hästi tõestatud järgmine, näiteks üks linnaosa, mis sulges rahvusvahelise lennujaama, seal plaaniti säilit-, kasutada sooja vett ja väikelinnade jaoks on see hea näide, et isegi Euroopas on võimalik kasutada selliseid uudseid lahendusi. suur tänu, väga huvitav oli kuulata teie ettekannet, aga meil oleks ikkagi vaja natukene põhjalikumalt neid teemasid arutada. aitäh nende märkuste eest. üks asi, mis minu jaoks oli huvitav, te ütlesite, Äh, rääkisite siin kahest sektorist. Äh, nüüd lõppkasutajad ja energia. ja veel üks sektor, mis on siin oluline, on see digitaalne sektor, sellepärast et ilma nende nutilahendusteta me ei saa edasi liikuda. seega minu arvates see on väga tähtis. nüüd härra Kroit, palun aitäh, ma olen siin, ma vabandan, et ma natukene hilinesin. ma kõike ei kuulnud võib-olla, aga see, mida te rääkisite vesinikust ja mida ka mu kolleeg mainis, see on väga oluline, huvitav teema, sellepärast et äh, hetkel on olemas tehnoloogia, kus vesinikul oleks väga suur roll kütuseelemendid sõltuvad vesinikust ning see võimaldaks jõuda ühest punktist teise kiiremini kui rohkem kui kolmsada kilomeetrit, sest praegu aku võimaldab ainult nii kaugele liikuda. ma olen pärit Austriast ja ma tean, et saab osta kütuseelementidel äh, sõitvaid autosid. Neid on kahte erinevat marki, aga kogu Austrias on ainult kolm jaama, kus saab vesinikuga paaki täita. seega ma ei tea, kas see on veel üks äh, ring, kõigepealt akud, siis kütuseelemendid ja siis tegelikkuses äh, tõstatub veel mingi muu teema või kas vesiniku ja kütuseelemendid äh, pakuvad meile selle kõige parema süsteemi äh, Euroopas ja ka mujal transpordisektori jaoks. suur tänu. Austria Korintia omavalitsuse esindajad on jõudnud siia meie juurde, siin te istute, suurepärane. meie parlamendi kolleegi härra Freundi kutsel, tere tulemast teile. Teie esindate meie kodanikke, suur tänu, et saite kuulata meie arutelu ja nüüd annaksin sõnajärje üle meie uuringu autoritele ja thank you for your comments and aitäh nende märkuste ja küsimuste eest. ja teil on loomulikult õigus, tõenäoliselt see viis, kuidas me tutvustasime vesiniku varianti, on natukene liiga optimistlik. see ei ole reaalsus aastaks kaks tuhat kakskümmend, ilmselt see ei ole reaalsus ka enne aastat kaks tuhat kolmkümmend, aga meie leiame, et pärast aastat kaks tuhat kolmkümmend on see reaalne võimalus. jah, on veel palju piiranguid ja tõkkeid, mis on seotud hinnaga, mis on ka loomulikult väga oluline, aga ka siin äh, tuleb kaaluda muid aspekte, nii et äh, jah, on veel palju teemasid, mis tuleb ära lahendada enne, kui äh, vesinik on äh, meie tuleviku energiasüsteemide mõttes mõistlik variant. Te viitasite paljudele probleemidele, ebapuhtusele, survele ja nii edasi ning vesiniku iseloomule võrreldes siis biometaani ja maagaasiga ja teil on õigus ning seetõttu kaalutaksegi erinevaid variante. üks variant käsitleb vesiniku levikut, see puudutab ka lõppkasutajate seadmeid, teine võimalus on muundada vesinik sünteetiliseks metaaniks, siis on aspektid samad, aga siis on majanduslikud kaalutlused ning kolmas võimalus on siis äh, suunata vesiniku süsteemi, aga see tuleneb juba taristu omapäradesse, mõjutab ka transpordisektorit ning lõppkasutaja seadmeid, aga probleem on ka majanduslik, sellepärast et kui nüüd lisada vesinikku gaasisüsteemi, siis ei saa hinnata toote majanduslikku väärtust võrreldes maagaasiga, seega jah, teil on õigus, siin on probleeme, mis tuleb lahendada sealhulgas äh, ka see teine küsimus, mis viitas kütuseelementide rollile tulevikus. me arvame, et kümme, kakskümmend aastat arvati, et neid saab kasutada elamumajanduses, majade soojustamiseks, aga nüüd enam ei peeta seda paljulubavaks variandiks Euroopas, kuigi teistel mandritel on sellega edu saavutatud, nii et see on natukene veider, et meie oleme liikunud teiste variantide suunas kui mujal. teine märkus seoses kütuseelementidega transpordisektoris. ma nõustun, et ühelt poolt on liiga vähe sõidukeid, kui ma õigesti mäletan, siis kütuseelemendi põhinevaid autosid pakub Hyundai ja nad on ainult mõnes liikmesriigis, kuna puudub vastav taristu, seega olukord ei ole päris selge, aga me arvame, et selline lahendus sobib paremini sinna, kus on veoautodele vastav taristu, mitte niivõrd äh, sõiduautodele suur-suur tänu veel kord. ma tahtsin lihtsalt lõpetuseks öelda paar sõna kokkuvõtteks uuringu teemal. see on uuring, mis annab ülevaate sektori ühendamisest, millised on need erinevad variandid. me piirdusime umbes viiekümne leheküljega, et see oleks kõigile arusaadav ning üks peamine teema on seotud ka ITRE komisjoni ja järgmise Euroopa komisjoni tööga. kõik teavad, et meil on äh, need kliimakavad, see on ka seotud sektorite ühendamisega ning äh, siis on meil ülevaade selle kohta, mis hakkab toimuma erinevates liikmesriikides, mis on tehtav Euroopa tasandil. me tahame ka neid sünergiaid näha, mis sünniksid nendest kavadest, et saaksime hakata mõtlema investeeringutele, aga praegu see on puudu, me tahame näha, mis nendest kavadest sünnib, et me saaksime Euroopa tasandil astuda vastavad sammud. suur tänu aitäh teie sõnavõtu ja suurepärase töö eest, mis on väga oluline meie kõigi jaoks uh,. Dear friends, before head sõbrad, enne hääletust, mis tuleb kell neli, on meil veel üks punkt ja me peame sellega ühele poole saama, see on siis energiamärgistus ja Euroopa Komisjon tutvustab viit esmatähtsat tööd tooterühma käsitlevat delegeeritud õigusaktide paketti nii-öelda pesumasinad, pesumasinad, külmikud, valgustid ja televiisorid. Neile tutvustab seda paketti eh, energeetika peadirektoraadi direktor Hans van Steen, sõna on teil. tänan, härra Puusek, tere kõigile! saan aru, et aega ei ole palju, seetõttu üritan teha võimalikult kiiresti, aga punkt on meie hinnangul väga oluline ja selleks olengi siin, et tutvustada teile äh, märtsis vastu võetud paketti, mis puudutab siis teatavat hulka äh, elektrilisi kodumasinaid. see on väga oluline osa Energialiidu projektist, mille eesmärgiks on siis energia tarbimise vähendamine ja energiamärgistus on üks viis, kuidas seda teha. ühest küljest selgete energiamärgistega nendel toodetel saavad tarbijad võrrelda infot ja võrrelda erinevate seadmete energiatõhusust ja teha informeeritud valikuid, kui nad ostavad uusi pesumasinaid ja muid kodumasinaid. kuid samuti on väga oluline see, et eh, see märgistus on aidanud kaasa eh, konkurentsile ettevõtete vahel et tuua e, turule järjest energiatõhusamaid tooteid, kuna igaüks tahab pakkuda e, märgist, kus on öeldud, et e, minu toodetud masin on teistest parem. et tuua siis turule rohkem A pluss pluss pluss tooteid. see poliitika on olnud väga edukas ühes ökodisainiga, samuti samas valdkonnas hindame, et aastaks kaks tuhat kakskümmend aastane energia kokkuhoid, mis nendest poliitikatest tuleneb, on siis, vastab Itaalia aasta energia tarbimisele ja see on pool energia kokkuhoiust, mille peame saavutama, energiatõhususe kasvust, mille peame saavutama aastaks kaks tuhat kolmkümmend. muidugi on ka teine pool, see on olnud väga edukas, kuid eh, võib tõdeda, et kui lähete poodi, siis näete, et just selles kõige kõrgemas tooteklassis on tooteid väga palju, need on siis A2 või kolme plussiga, kui aga ostati A, ostate A pluss kodumasina, siis jääb mulje, et ostate toote, mis ei ole kuigi energiatõhus teistega võrreldes ja seetõttu läheme nüüd edasi sellise ümberskaleerimisega see sai alguse aastal kaks tuhat seitseteist, parlament ja nõukogu olid äh, nõus äh, märgistamise eeskirju täpsustama ja nüüd on see skaala siis A-st G-ni, nii et plusse enam ei kasutata, meile tundub, et nii on lihtsam ja tarbija mõistab seda paremini. Äh, selles paketis on siis viis märgistusskeemi, nõudepesumatina, pesumasinate Äh, külmikute, valgustite ja televiisorite ja muude kuvarite kohta. samaaegselt on liikmesriigid äh, võtnud vastu teatava hulga ökodisaini meetmeid ja need meetmed on ka Euroopa Parlamendis ja nõukogus arutusel. loodame, et Euroopa Parlament saab neid delegeeritud akte toetada või et vastuväiteid ei ole liiga palju, need uued märgistused jõuavad poodidesse kahe tuhande kahekümne esimeseks aastaks, välja arvatud valgustite puhul, kus see tuleb pisut hiljem. see slaid on ka nähtaval nii et siit on näha e, uut märgistust, see on siis see parempoolne, meile tundub, et see on visuaalselt selgem, e, kaob see A3-e plussiga, ka praegu müügil olevatel kusum-, kodumasinatel peaks see A-kategooria jääma tühjaks oluline on ka märkida, et nüüd on äh, sellel märgisel ka QR-kood, see on seotud uue andmebaasiga, kuhu tootjad sisestavad info ja ka see saab järk-järgult tarbijatele kättesaadavaks. seal on siis täiendavat infot nende seadmete toimimise kohta ja me usume, et see parandab oluliselt eh, liikmesriikide jaoks eh, jõustatavust. me usume, et eh, nende kuue uue märgisega on võimalik täiendavalt säästa umbes kolmkümmend kaheksa teravatt-tundi aastas aastaks kaks tuhat kolmkümmend ja see võrdub aastase eh, elektritarbimisega Ungaris. meile tundub see oluline poliitika, eh, mida loodame, et saate toetada. tänan väga tähelepanu eest ja loodan, et mu jutt oli selge. aitäh, nüüd ma paluksin meie raportööri, härra Tamburano, et öelda mõni sõna suur aitäh, austatud äh, esimees, jah, tõesti, me oleme aastast kaks tuhat viisteist teinud äh, tööd juba selle faili kallal, nüüd on aasta kaks tuhat äh, üheksateist ja see peaks hakkama toimima aastal kaks tuhat kakskümmend üks, tegemist on kindlasti sammuga edasi me käime ajaga kaasas selle töö tõttu ja Euroopa Liidul on siis kavas võtta vastu uus märgis, asendamaks vana märgise, mis ei ole arvesse võtnud tehnoloogia arengut. meie koostasime selle dokumendi selliselt, et oleks tulevikuks valmis, tulevikku suunatud ja oluline oli silmas pidada tarbijate kaitset et kaitsta neid suurte kodumasinate tootjate meelevalla eest me tahtsime ära hoida eh, seda, et tarbijad eh, võib-olla ostavad tohutu suure eh, külmiku, kuna ta on A-klassi oma väidetavalt, selle asemel, et osta väike külmik, mis on B-klassi külmik me äh, räägime siinkohal ka ringmajandusest, äh, mis on oluline ja parlament ja nõukogu on äh, selleteemalised tekstid ka heaks kiitnud. ja lõpetuseks ütleksin, et ääretult oluline on silmas pidada seda, et samas on kaduma läinud väga oluline võimalus midagi ette võtta seoses põhimõttega saastaja maksab. meil on Äh, äh, dokument, äh, mis oleks võinud näha ette ka nutikate kodumasinate kauglugemist ja kaugfunktsioone, näiteks mis võimaldaks seda, et seadmed ise ennast välja lülitavad ja see oleks võimaldanud energia säästmist ja sellised nutikad seadmed, äh, aga siin dokumendis ei ole esindatud kes teab, millal me sinnani jõuame, kõik on edasi lükatud aastani kaks tuhat kakskümmend viis, kakskümmend seitse Äh, kui äh, tuhanded noored lähevad tänavatele selleks, et nõuda meilt poliitikutelt äh, ambitsioonikamaid lahendusi ja neid ei tule, siis nad kaotavad loodus, lootuse. Mm, ja tundub, et ei olda lihtsalt valmis tegutsema. poliitika peab Äh, võtma vastu reeglid selleks, et võimalikult kiiresti oleks äh, keskkonna äh, huvides üleminek võimalik tagada ja seni, kuni me seda ei tee, on nendel noortel, kes tänavatele tulevad, täielik õigus seda teha. ja loodetav Ehm, vasti me suudame suurte väljakutsetega toime tulla, ehm, aga mina pean ütlema, et eh, me ei ole teinud kõike seda, mida oleks võimalik olnud saavutada, mina olen nendes delegeeritud õigusaktides pettunud ja ehm, me Äh, uute äh, märgiste kasutuselevõttu taheti ka veel edasi lükata, sellega oleks veel suuremaid kahjusid äh, teinud, me peame tegutsema selleks, et tulevikku päästa, aitäh! aitäh! kas keegi soovib veel sõna? aitäh, tänan, härra Tamarino, kommentaaride eest ja samuti töö eest selles asjas Äh, saame väga hästi aru neist punktidest, mida mainisite, ka komisjoni poole pealt äh, sooviksime näha kiiremat rakendamist, kuid need asjad võtavad siiski aega ja peame leppima sellega, et ka tööstusel on vaja aega, et uusi süsteeme kasutusele võtta, äh, uusi seadmeid on vaja testida vastavalt sellele uuele skaalale ja nii edasi. nii et me oleme seisukohal, et see jõustumine selleks ajaks, eh, nagu on märgitud, on tõenäoliselt eh, võimalikest kiireim. Eh, saame aru ka teie märkusest seoses selle nii-öelda nutikusega, see muutub aina olulisemaks tulevikus, oleme teinud mitmeid uuringuid komisjonis, kuid need uuringud näitavad ka, et praegu oleks ennatlik kaasata sellist infot nendesse dokumentidesse seoses siis seadmetega, mis suudab vastata võrgust tulevale infole. praegu ei ole asjad veel sealmaal, et oleks võimalik see märgistusse kaasata, nii et see oleks üheselt äh, mõistetav. me tahaksime seda ja te küsisite, millal seda võiks eeldada, põhimõtteliselt äh, sellise ümberskaleerimise tsükkel kestab kümme aastat, see peab olema üsna pikk, kuna me ei saa äh, tarbijates liiga tihti segadust tekitada, aga võib ette kujutada ja seda oleme kindlasti valmis kaaluma komisjonis, et äh, neid eeskirju saab ümber hinnata ilma ümberskaleerimiseta äh, selle perioodi keskel, nii et ütleme siis umbes viie aasta pärast. ja viimane punkt ma näen, te olete juba valmis reageerima. mis puudutab nüüd ringmajandust, jällegi ka seda sooviks komisjon näha rohkem kajastatuna siin märgistuses, hetkel ei ole see võimalik, aga seda kajastatakse ökodisaini puhul ja mitmetes teemades, mis on seotud varuosade kättesaadavusega ja nii edasi, et need on nüüd siis ökodisaini meetmetes sees aga ka see on uus valdkond, kus meil on vaja pisut aega, et seda korralikult ja nõuetekohaselt teha. ja et ka tööstus oleks võimeline järgi tulema. aitäh! väga oluline on delegeeritud aktide rakendamine, tänan teid selle tutvustuse eest, tänan kolleeg raportöör! Uh, dear friends, let's, let us go to, to uh... nüüd aga läheme hääletuse juurde. maagaasi siseturu ühiseeskirjad. nagu teate, esialgsele kokkuleppele jõuti Rumeenia eesistumise ajal esimesel triloogil eh, veebruaris ja Koreper kiitis selle heaks kahekümnendal veebruaril ja saatis kinnituskirja ITRE esimehele. nüüd teeksin ettepaneku kõigepealt viia läbi testhääletus, avan selle hääletus on lõppenud hästi, tundub, et toimib. ja nüüd maagaasi siseturu ühiseeskirjad kuuskümmend üheksa F. nimeline hääletus, hääletus on avatud hästi. ja hääletus on lõppenud. see, selle järgi toetame esialgset kokkulepet, tänan väga, kolleegid ja pean kahetsusega tõdema, et see ongi hääletuse lõpp. mul on väga kahju. midagi enamat ma öelda ei saa. järgmisel korral olen kindlasti parem ja luban, et pühendame sellele vähemalt kakskümmend minutit. tänan väga. ja nüüd kui soovite kõik jääda, tõenäoliselt oli see teile liiga lühike, e, siis palun jääge, vastasel korral läheme punkti number viis juurde. vabandust. järgmine teema. E, on siis siin peadirektor e, Dominic Ristori kes tutvustab meile delegeeritud õigusakti, taastuvenergia direktiiv. me teeme kolmeminutilise vaheaja. härra peadirektor here we are uh.... nii, härra peadirektor, äh, delegeeritud õigusakt, see on väga oluline õigusakt. Äh, see äh, puudutab taastuvenergia direktiivi ja ma tahaksin omalt poolt öelda et see puudutab taastuvatest energiaallikatest saadava energia kasutamist äh, ja see määrus kohustab äh, komisjoni võtma vastu delegeeritud õigusakti. esimeseks veebruariks aastaks kaks tuhat üheksateist ja see muudat-, puudutab biokütuseid äh, ning äh, ka maakasutuse kaudset muutust ja sellega seonduvaid riske. Äh, kaheksandal veebruaril komisjon avaldas selle delegeeritud õigusakti ja avati neljanädalane konsultatsiooniperiood ja nüüd Euroopa Parlament äh, kus kõik toimub äh, loogilise korra alusel, äh, tegeleb nüüd selle teemaga ja meie tahaksime, et teie, härra peadirektor, äh, e, e, e, esitaksite või tutvustaksite seda delegeeritud õigusakti meile. suur aitäh, enne kui ma alustan. tahaksin äh, väljendada tänu väga konstruktiivsete arvamuste vahetuse eest paljude Euroopa Parlamendi saadikutega selle dokumendi ettevalmistamisel. ma rõhutan vastavalt siis konteksti äh, delegeeritud aktis äh, võetud lähenemist ja seda, kuidas suhtub komisjon Euroopa Parlamendist ja kodanikelt saadud tagasisidesse. kõigepealt kontekst ja väga oluline on seda meelde tuletada. läbi vaadatud eh, taastuvenergia direktiiv, nagu ka seadusandjad on kokku leppinud, ma näen, et ka siin on eh, Jose Blanco Lopez, raportöör, ja ka härra Ekaut Envi komisjonist. selles eh, direktiivis on juba seotud peamised nõuded seoses taastuvenergia eesmärgiga. ennekõike nõuab direktiiv järgmist aastast kaks tuhat kakskümmend üks liikmesriikide tasandil kaks tuhat üheksateist alates kahekümne, kahekümne tuhande neljandast aastast kuni kahe tuhande kolma, kolmekümnenda aastani hiljemalt. jah selles kontekstis on komisjonile tehtud ülesandeks äh, koostada kriteeriumid selle lähene-, lähenemise tarvis. milline on siis delegeeritud aktis valitud lähenemisviis? see. biokütuseid liigitatakse siis kõrgema riskiga kütuste hulka ja on esitatud nendega seotud kumulatiivsed kriteeriumid minimaalne levik need kriteeriumid määravad kindlaks, mis on siis märkimisväärne levik. ja see kümme protsenti, kümne protsendi läve valiti eesmärgiga tagada, et kõik biokütused Äh, tooksid olu-, kaasa olulise äh, kasvuhoonegaaside vähendamise. väga oluline on rõhutada, et et Palmiri on siis tõepoolest kõrge riskiga. teiseks, kumulatiivsed kriteeriumid Eh, madala riskiga biokütuste kohta, eriti siis vastavus jätkusuutlikkuse kriteeriumitega, eh, täiendavate toorainete kasutamine, ja auditeerimine. Eh, komisjoni vastu võetud delegeeritud akt võtab suurel määral arvas, arvesse olulist tagasisidet, eh, mida oleme saanud parlamendiliikmetelt ja ka sidusrühmadelt ja kodanikelt kolmel tasandil. esiteks, mis puudutab väiketarbijate erandit. oluline, et see oleks täiesti kindel kuritarvituste vastu, et oleks võimalik eh, vältida pettusi Äh, ja siin on selleks lävendiks äh, kaks hektarit. Äh, selgitan, miks. see põhineb toidu- ja põllumajandustööstuse esindajate hinnangutel. selles reol nõutakse siis jätkusuutlikkuse kriteeriumidele vastavust, et olla abikõlblik. teiseks, tooraine erand Äh, siin on nõuded läinud rangemaks erandi saamiseks peab olema ületatud finantstõke ja kolmandaks sertifitseerimisprotseduur. oleme tugevdanud auditeerimist ja läbipaistvuskriteeriumi ja see komisjon on ka välja töötanud äh, üksikasjaliku menetluse oma delegeeritud aktis, nii nagu on nõutud äh, direktiivi artiklis neliteist, et seda tuleb teha äh, juuni lõpuks kaks tuhat kakskümmend üks. kokkuvõtteks, see tulemus on tasakaalustatud ja tugev ja seda toetavad praegu kättesaadavad andmed, kuid lisaks jätkab komisjon kõigi arengute seiret, nii et hiljemalt äh, juuliks kaks tuhat kakskümmend üks äh, vaadatakse siis läbi uuemad teaduslikud arengud. ja nagu teate, see täiendab äh, direktiivis endas paika pandud läbivaatamistähtaega. nii et väga oluline on kõiki neid parameetreid arvesse võtta. nagu teate, on tegemist tundliku teemaga ja ma arvan, et on, on väga oluline, kui me oleme valinud jätkusuutlikkuse tee, siis oluline on seda rakendada üleüldisel globaalsel tasandil. aitäh! aitäh, härra peadirektor, härra Franco Lopez, meie raportöör, sõna on teil. suur aitäh, härra esimees ma tahaksin rõhutada, kui äh, oluline on, äh, et meil oleks see delegeeritud õigusakt, äh, meil on suur vajadus selle järele, see puudutab biokütusega seotud maakasutuse kaudseid muutusi, vaatame nüüd, mida me ära teinud oleme ja mis tulevikus meid veel ootab, siin peadirektor ütles, et ees meid on ootamas väga keerulised läbirääkimised, et kokkuleppele jõuda. Äh, ja või, või meil olid väga keerulised läbirääkimised, äh, et kokkuleppele jõuda ja kokkuleppele siis jõuti ja me peaksime ütlema ka seda, et komisjonil oli tegelikult väga vähe aega äh, selleks, et leida lahendusi selleks, et võtta arvesse äh, maakasutuse kaudset muutust esimese põlvkonna biokütuste kasutamise tagajärjel. Äh, need äh, biokütused on seotud heitmetega, tööhõive, maastikumuutustega ähm, ja muu sarnasega viimane dokumendi versioon äh, sisaldas ka lünki ja nii-öelda tagauksi, mis õõnestasid äh, seda tõsist tehtud tööd, äh, mida kolleegid tegid selleks, et tagada biokütuste jätkusuutlik ja kestlik kasutamine. komisjon osaliselt võttis kuulda selle komisjoni nõudmisi ja asjasse puutuvate sektorite nõudmisi Nad tegelesid olemasolevate lünkadega, nad sõnastasid selgemini erinevaid kriteeriume, äh, ütlesid, milline on delegeeritud õigusakti eesmärk, mõnikord äh, inimesed ütlevad, et kui asi on piisavalt hea, siis ei ole vaja seda rohkem torkida. Äh, aga selle delegeeritud õigusakti suunal on olnud Mm, üsna palju kriitikat, aga me peamegi mõistma seda, et see on siiski oluline samm edasi taastuvenergiaallikate kasutamisel. milline on siis alternatiiv, see delegeeritud õigusakt tagasi lükata ja see ähm, paneb meid väga keerulisse olukorda. see tähendaks seda, et äh, meid ootaks pikk äh, periood ilma kriteeriumideta, mis äh, klassifitseeriks biokütuseid kui kõrge või madala äh, riskiga biokütused, kui me räägime biokütustega seotud maakasutuse kaudu kaudsetest muutustest ja mina seetõttu usun, et see eh, delegeeritud õigusakt ja määrus on samm õiges suunas. Eh, see mm, toetab eh, kestlikku biokütuste kasutamist ja tootmist, see aitab vähendada heitmeid ja metsade maharaiumist jätkusuutlik bioenergia on otsustava tähtsusega, kui me tõesti tahame saavutada heitmeneutraalsuse ja seetõttu ähm, me usume, et seda delegeeritud õigusakti tuleks ratifitseerida. suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Langen suur,. suur-suur aitäh, härra peadirektor, ma tervitan seda, et te ka kriteeriume siin välja toote. sinna hulka kuuluvad riskid, kestlikkus, sertifitseerimine, kõik see, mida te mainisite. aga mina ei mõista aga seda mis puudutab palmiõli ühepoolset keelustamist. Äh, palmiõli on kümme korda tõhusam, äh, kui me räägime äh, biokütuste tootmisest, kui mis tahes muud võrreldavad biokütust allikad, milleks on erinevad teraviljad näiteks, see on fakt ja seda ei saa ignoreerida. Indoneesia ja Malaisia on äh, riigid, ähm, äh, kus äh, palmiõli tootmise turuosa on üheksakümmend viis protsenti kokku, seal on nelisada tuhat talunikku, Malaisias on suurettevõtteid ka ning eh, mõlemad riigid on Euroopa Komisjonile ka öelnud, eh, et eh, nad on peatanud metsade mahavõtmise tänu sellele tööle, mida me siin teinud oleme ja, ja nüüd täiesti piiri mm, või, või mm, keeldu peale panna ei ole minu arvates õigustatud. me peaksime Euroopa Liidu poolt tunnustatud sertifitseerimissüsteemi hoopis üles ehitama ja loomulikult äh, Malaisias on suured pinnad äh, palmikasvanduste all, äh, aga talunikud, kes seal töötavad, nad võivad ju ümber jagada oma ähm, territooriumi, et nad nõutud hektariteni jõuaksid, kas see on siis meie eesmärk? ja meil on vaja kriteeriumi, seda ma toetan, aga ainult ühepoolne palmiõli põlu alla panemine ei ole õige. ja siin peab mainima ka soojat. me oleme juba aastakümneid kuulnud seda, et soojakasvatuste tõttu on põlismetsa maha võetud tohutul hulgal ja seda kõike selleks, et loomasööta toota Mm, kui meie tahame siin soojapõhist äh, loomasööta, siis äh, selle tagajärg on see, et äh, Brasiilias võetakse põlismetsasid maha. ja samas me toome välja ainult kaks arenguriiki, kes põhimõtteliselt ainukestena suudavad vajadust palmiõli järele või nõudmist palmiõli järele katta, ma arvan, et see ei ole õige, see ei ole mõistlik ja see on ebaõiglane, aitäh! suur aitäh! härra Martin. Speaker Edward Martin. Edward Martin. Oui, merci, monsieur president. tänan, teen lühidalt. ehkki tekst on esimesega võrreldes paranenud, olen põhimõtteliselt äh, palmiõli kasutamise vastu ja nagu eelmisel korral ütlesin, usaldagem tööstusvaldkonna esindajaid, ehkki see tekst on paranenud eh,, tuleb organiseeruda, et saada kõrvaldada need takistused, mis meid häirivad. ja nende hulgas on palmiõli massiivne kasutamine, mis seab ohtu metsade tulevikku. homme, ülehomme on tulemas ülemaailmsed noorte meeleavaldused, kes süüdistavad meid selles, et me ei pööra piisavalt tähelepanu kliima soojenemisele ja see noorte põlvkond ütleb üsna otse, et meie, need vanad, vilistame planeedile, sest me sureme varsti kõik ära. nii nad ütlevad, seda ma kuulsin eile noorte käest. aga siin tekibki küsimus, kas meie ei peaks siis tõesti tundma huvi selle vastu, kuidas pärandada neile parem maailm? ma esitaksin teile ühe küsimuse. miks selline erand? selgitage meile ära selle erandi põhjendus et miks leppida ikkagi palmiõli kasutamisega. miks Euroopa Komisjon, palun luba mul rääkida. Te võite seal oma tsirkuses naerda, võib-olla aitab. nii, mina tahaksin, et te vastaksite sellele küsimusele. mis põhjendab Euroopa Komisjoni niisugust seisukohta, mis asi see on? kas need on mingid Malaisia nõudmised või, või muu, sellepärast et me tahame sinna müüa Rafalle või mingeid muid relvi, selgitage ära. suur aitäh, kallid sõbrad, me oleme valmis ära kuulama kõik küsimused ja kui keegi äh, tahab veel kord teistkordselt äh, sõna saada, on see ka võimalik, äh, sest et praegu ei ole sõnasoovijate nimekiri ülemäära pikk. kõigepealt saab sõna proua Griffin. suur aitäh Jerzy, eh, Dominik, väga hea meel sind näha. ja ma tahaksin toetada Eduardi see töö, mida meie siin oleme teinud puhta energiapaketi kallal kõikide Euroopa kodanike huvides, on väga oluline, me oleme Energialiidu keskmesse just äh, kodanikud pannud ja seetõttu palmiõli erand ei ole mõistlik ja minu küsimus on tegelikult äh, samasugune nagu see, mille Eduard esitas, miks me äh, teeme ühest küljest väga head tööd, see on olnud delegatsiooni ülene Mm, fraktsiooni ülene, me oleme teinud ühiselt koostööd äh, selleks, et päästa planeet ähm, noorte jaoks ja Jesse, ma võin sulle öelda, et reedel Liverpoolis oli sadu ja sadu noori inimesi äh, tänavatel, kes protesteerisid planeedi tuleviku heaks ja ma tahaksin toetada äh, Briti delegatsiooni nimel kõike seda, mida Eduard just ütles, aitäh! suur tänu, härra Langen. ja ma tahaksin Prantsuse äh, kolleegile öelda järgmist. Te küsisite, et äh, miks on äh, siin erand siis kaks hektarit äh, palmiõlitootjatele Indoneesias ja Malaisias. Ehm, et millega seda põhjendatakse siis. Ehm, mina eh, tahtsin jällegi teada, millega põhjendatakse soja üldist erandit. Ehm, miljon kakssada hektarit on soja all aastakümneid siin parlamendis, me oleme juba eh, rääkinud sellest, kuidas eh, soja kasvatuste tarbeks laastatakse metsi, et see tuleb lõpetada ja sertifitseerimine, kestlikkuse eh, kriteeriumid on siinkohal väga olulised. ja kui mõni tootja need eh, kriteeriumid täidab, siis minu arvates eh, peaks selliseid palmiõlitootjaid, kes kriteeriumi täitavad, kohtlema samavõrdselt, nagu me teeme söödatootjatega. aitäh! suur aitäh, kas on veel sõnasoove? tundub, et ei ole härra peadirektor, sõna on taas teil. You can be satisfied, the, the discussion is very hot. Of course. Fantastic. And as you know, this is not nagu teate, see ei ole kerge ülesanne, aga kõigepealt ütleksin siis, et on võimatu rahvusvahelisel tasandil identifitseerida majandus, piirkonda, mis areneks nii suurel määral, kus eh, õiguslik raamistik toetaks eh, rohelist energiat, on, te võite üle vaadata kõik meie põhilised eh, konkurendid, Ladina-Ameerika, Aafrika, Aasia, me oleme kindlasti jõudnud kõige kaugemale seoses tugeva reguleeriva raamistikuga, mis toetab rohemajandust. ja just sellepärast vajame parlamendi toetust ja kui koos parlamendi toetusega leppisime kokku ambitsioonikates uutes eesmärkides ja sätetes äh, siis äh, direktiivi, energiadirektiivi äh, kontekstis ka, ja ka teiste direktiivide kontekstis see oli minu esimene märkus. teiseks, nagu teate, on meie lähenemine nii, et me püüame ühendada konkurentsivõimet jätkusuutlikkusega ja meile arvame, et see on võimalik. lähiminevikus, üheksakümnendatest kuni kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastani on Euroopa SKT kasvanud rohkem kui viiskümmend kuus protsenti. samas oleme vähendanud äh, äh, heiteid kakskümmend kaks protsenti ja me oleme ainus maailmas. edasi. kõigepealt tänan härra Branko Roopest, äh, raportööri, tõepoolest oleme arvesse võtnud palju siit parlamendi kommentaare et teksti parandada. ja ennekõike väikemaa omanikud samuti pettuste ja kuritarvituste vältimine ja meie pingutuste suunatus jätkusuutlikkusele. ja nagu ütleksid, ütlesite, on eesmärgiks vähendada äh, deforestatsiooni. me oleme olnud kontaktis ka tootjariikidega, mis puudutab palmiõli kasutamist, oleme olnud visiidil Indoneesias, Malaisias, näiteks ma Malaisia on otsustanud lähtuda jätkusuutlikkusest, kaitsta oma metsi võimalikult hästi. väga oluline on, et me oma teksti põhjalikult selgitaksime, sest eh, nagu teate, ja see on ka härra Märtanile ja proua Griffinile öeldud, me puutume ju kokku ülemaailmsete väljakutsetega, väga tähtis on, et me oleksime esirinnas selles võitluses kliimamuutuste vastu, aga samal ajal me kõik teame, et väga oluline on selleks, et saaksime lahendada neid planeedi ees seisvaid probleeme, et me suudaksime veenda kõiki asjaosalisi me peame suutma veenda ka oma rahvusvahelisi partnereid, et ka nemad lähtuksid aina rohkem jätkusuutlikkuse põhimõttest. et me saavutaksime selle, mida noored meilt nõuavad. nüüd on olemas koherentsed kriteeriumid ja ma ütlen selgelt, et nende kriteeriumite alusel käsitletakse palmiõli kui kõrge riskiga saadust. järelikult vastus on järgmine. me ei kaalu seda eh, jätkusuutliku eesmärgi kontekstis. aga samal ajal me peame jääma dialoogi nende riikidega, et asju selgitada siin ei ole mingit fataalsust. me peame asjadele lähenema nii, et oleks võimalik avada ka uusi teid jätkusuutlikkuse poole, et, et metsi kaitsta. see on äärmiselt oluline. ja kui lubate, ma ütlen teile ka seda, et eh, kui siin on nüüd erinevusi palmiõli ja sooja vahel, siis on see seotud objektiivsete konstateeringutega ja see on seotud konkreetsete metsade ja territooriumidega. praeguste analüüside järgi on nende kahe vahel väga suur vahe ja just sel põhjusel praegusel hetkel liigitasime palmiõli siis kõrge riskiga saaduste hulka, kuna praegu on see, need protsendid siis nelikümmend umbes palmiõli puhul ja sooja puhul üksnes kaheksa. ja nii et meie liin on siis see, et mitte sulgeda silmi selle ees, mis mujal toimub, vaid avada võimalus dialoogiks ja positiivseks dialoogiks ja just sel põhjusel oleme pidevalt olnudki dialoogis muuhulgas nende nimetatud riikidega, et selgitada, millel meie valikud põhinevad sealsetes piirkondades. et, et seal ei suundutaks nii-öelda suure paugu poole vaid et toimuks selline järk-järguline phasing out. just seda nõuabki direktiiv eh, külmutamisperioodiga vahemikus kaks tuhat kakskümmend üks, kakskümmend kolm ja siis järk-järguline vähendamine või phasing out kaks tuhat kakskümmend neli kuni kaks tuhat kolmkümmend hiljemalt. just selline on see meie lähtepunkt ja selle suunas tuleb töötada, aga me oleme endast kõik andnud et erandite hulgas oleks esindatud parameetrid, mis võimaldavad vältida kuritarvitusi, täpselt see, nagu te ütlete, vältida eh, õigusaktidest kõrvalehiilimise võimalusi. me teeme nii, et seda kontrollitaks kinnitatud ja komisjoni tunnustatud skeemide järgi, et oleks võimalik läbi viia tugevaid auditeid ja auditi käigus saadavad elemendid aitavad tõstada kogu süsteemi usaldusväärsust ja me teeme selles valdkonnas kõik, et saada võimalikult häid tulemusi ja et hallata seda valdkonda koherentselt ja tõhusalt, aitäh! suur tänu! suur tänu, härra peadirektor, teile! arutelu oli väga viljakas, vähemalt mulle tundub nii ja meie kohustus on delegeeritud õigusaktidega seonduvalt selliseid arutelusid pidada, niisiis suur aitäh teile veel kord. Okay. And I will come back to you soon. Okay. Thank you once again. All the best. Thank you. And we go to the next. ja liigume edasi järgmise punktini meie päevakorras. mis on äh, missiooni ülevaade. tegemist on ITRE komisjoni lähetusega äh, interneti haldamise foorumi kolmeteistkümnendale kohtumisele Pariisis, mis toimus äh, kaheteistkümnendast neljateistkümnenda novembrini aastal kaks tuhat kaheksateist, mõned kolleegid olid seal kohal ja koos äh, küberjulgeoleku pädevuskeskusega, sellepärast et äh, mõned nädalad, äh, vabandust, mõned päevad tagasi alustasime läbirääkimistega. ja tegelikult osaliselt oli see ka ootamatu, aga tulemus oli väga hea. proua raportöör Julia Reeda on täna siin meiega. ja Pariisi lähet-, hääletuse kontekstis ma siin teisi kolleege ei näe. Teie, proua Reeda, peaksite rääkima ka sellest Pariisi üritusest, palun. ja suur aitäh tõesti, mina osalesin Pariisi delegatsioonis, käisime interneti haldamise foorumi kohtumisel ja siis ma saan rääkida ka küberjulgeolekukeskuse triloogist. nagu igal aastal, siis Euroopa Parlament saadab äh, delegatsiooni interneti haldamise foorumi kohtumisele. Äh, juhtkomisjoniks on äh, ITRE komisjon, STOA juuri liibe ja kultuurikomisjon on ka sellega seotud. tegemist on iga-aastase mitme osapoole mm, dialoogiga interneti haldamise küsimuses. üle kahe tuhande delegaadi tuli Pariisi kokku ja eh, veebipõhiselt oli ka palju osalejaid, üle eh, saja seitsme, vabandust, sada seitsekümmend ehm, sessiooni oli seal erinevatel teemadel, küberjulgeolek, eh, usaldus, eraelu kaitse, inimõigused ja nii edasi lisaks äh, sellele, et me osalesime äh, parlamendi delegatsioonina ametlikel üritustel, toimusid meil erinevad kahepoolsed kohtumised erinevatel teemadel. parlamendi delegatsioon kohtus äh, noorte interneti haldamise foorumiga selleks, et rääkida teemadest nagu valeuudised ja kiusamine internetis. me keskendusime ka interneti haldamise foorumi struktuurile ja võimalikele tulevastele reformidele. me kohtusime Euro Tuulikiga selleks, et arutada koostööd parlamendisaadikute eh, ja riiklike interneti haldamise foorumide vahel ning eh, rääkisime ka sellest, milline peaks olema Euroopa Liidu eh, roll selles vallas tulevikus. me kohtusime ka USA poolsete ekspertidega ning rääkisime veebi, äh, võrgu neutraalsusest, andmekaitsest ja muudest teemadest. Iconiga kohtudes rääkisime ähm, võltsimisest veebis ja sellest, et äh, lõppkasutajad on vaja paremini koolitada ja harida. Euroopa Parlamendi delegatsioon kohtus ka kahe kodanikuühiskonna rühmaga, äh, see, need mm, kohtumised keskendusid eh, ohtudele väljendusvabadusele veebikeskkonnas, eh, sotsiaalvõrgustikele ja vihakõnedele. delegatsioon eh, väärtas erinevate sidurühm, sidusrühmadega arvamusi, sest et see foorum toob kokku väga palju erinevaid osapooli üle kogu maailma. tegemist oli väga hea lähetusega ja ma loodan, et lähiaastatel me jätkame seda traditsiooni ning osaleme ka tulevikus ründajate haldamise foorumisel. kahekümne viiendast novembrist kahekümne üheksanda novembrini kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal toimub Berliinis järgmine selline kohtumine. ja kui äh, te lubate, härra esimees, ja jätkan äh, ma kohe selle teise teemaga, millest ma rääkima peaksin, see puudutab äh, siis seda mm, IGF-i Eh, jah, kohe, aga vaatame kõigepealt, kas on sõnasoove eh, selle Pariisi eh, kohtumisega seoses. kas on küsimusi või kommentaare interneti haldamise foorumi kohtumisega seoses? tundub, et ei ole ja seetõttu saategi liikuda edasi teise teema juurde seekord olete te raportöör. ja äh, räägin äh, esimesest triloogist äh, küberturvalisuse pädevuskeskuse ja võrgustiku küsimus. see on tõenäoliselt kõige kiirem triloog. see toimus eelmise nädala kolmapäeval, samal päeval, kui parlamendi ja nõukogu positsioonid ka vastu võeti eesmärgiks on loomulikult saavutada eh, osaline läbirääkimismandaat enne meie ametiaja lõppu. tegemist on failiga, mis eh, sisaldab ka MFF-i numbreid ja see tähendab seda, et mõned asjad jäetakse tõenäoliselt välja või pannakse sulgudesse, aga mõnede asjadega me peame läbirääkimistega võimalikult kiiresti edasi liikuma meie ametiaja jooksul veel. Eh, peamine erinevus nõukogu ja parlamendi positsioonides peitub peamiselt selles, kui suurel määral see keskus peaks muutuma Euroopa Liidu institutsiooniks, eh, siin on välja töötatud strateegia, kuidas Euroopa Liit peaks investeerima küberjulgeolekusse ja millised peaksid olema selle üksuse või, või keskuse ülesanded. Neil peaksid olema kooperatiivülesanded ja meie arvates on väga oluline see, et see keskus äh, Äh, viiks elu üle üldist Euroopa küberjulgeoleku strateegias, selle asemel, et riiklikele projektidele raha laiali jagada. Äh, see on see positsioon, mida meie kolmepoolsetel äh, kaitseme aga me nägime tegelikult nõukogu poolelt päris palju paindlikkust selleks, et edasi kiiresti liikuda, selleks, et me mandaadi lõpuks suudaksime midagi saavutada, aitäh! suur aitäh, proua Reda! Ehm, nii palju kui mina tean, siis triloogiga peaks lõpule jõudma Strasbourgis järgmisel nädalal juba. võib-olla me tõesti suudame seda. kas selle kohta on küsimusi? tundub, et ei ole. suur aitäh teile, proua Reeda. ja nüüd järgmine punkt meie päevakorras on punkt number kaheksa, ülevaade ITRE komisjoni lähetusest Iisraeli. härra Paul Rüübi jõuab siia poole tunni pärast, mistõttu me räägime sellest teemast veidi hiljem äh, liigume seetõttu edasi hetkel üheksanda päevakorrapunkti juurde, milleks on äh, ITRE komisjoni lähedus Rootsi kahekümne seitsmendast veebruarist esimese märtsini sellel aastal ja härra, härra Federley äh, oli delegatsiooni juht, äh, kuid äh, kolleeg Jakob Dealunde Rohelistest oli ka seal kohal ja on ka praegu kohal ja ta saaks meile anda infot selle kohta, mis aset leidis. Lüleas siis, kas ma hääldasin seda kohta õigesti? jah, väga õige hääldus. minu kolleeg Federley vabandab, et ta ei saa täna osaleda ja ülevaadet anda, aga ta palus minul esineda lühikese avaldusega. reis oli väga hästi korraldatud, peamiselt äh, külastasime ühte huvitavat projekti Hübriid. see on roheline terasetehas, mil, kus toodetakse terast ilma süsinikuheitmeteta peaaegu ning see hübriidprojekt äh, suudab siis pakkuda vastavaid lahendusi. külastasime ka uut Facebooki andmekeskust, mis on väga energiatõhus Põhja Rootsis siis on nüüd kasutusel selline uudne jahutamissüsteem, aga see ongi minu poolt kõik seoses meie lähetusega Rootsi. jah, see kohtumine oli väga huvitav. võib-olla esimest korda meie ajaloos, kus me Rootsis käisime, varasemalt me ei ole seda teinud siin komisjonis. kas kellelgi on küsimusi? palun, Edward üks küsimus selle äh, terase tootmisprojekti kohta. kas äh, selle ajakava on ka olemas, ootan, kuni panete kõrvaklapid. Äh, see tähtaeg, mis meile pakutakse, tundub olevat väga pikk, kas teate selle kohta ka rohkem? et kas on võimalik siin pisut kiirendada seda, et nii-öelda puhta terase tootmiseni jõuda, aitäh? Uh, see hübriidprojekt, mis on siis koostööprojekt Vattenfalli energiatootja ja teist, terase tootmise ettevõtte vahel, nad nüüd rahastavad sellist prototüüp tehast või demotehast ja kaks tuhat kakskümmend keskpaigaks on neil vastav tehas olemas ning aastaks kaks tuhat nelikümmend loodavad nad, et ka töö käib seal. ehk siis nullheitmeteni jõuaksime aastaks kaks tuhat viiskümmend, nii et see on ikkagi veel tuleviku muusika, aga kui ma õigesti aru saan, siis tegemist on ühe haruldase projektiga kus seda valdkonda käsitletakse ning huvitav on ka see, et nad mitte ainult ei tooda seda lõplikku teraset toodet nii-öelda, vaid nad suudavad pakkuda ka fossiilkütuste vaba terase koostisaineid, mida siis teised tehased Euroopas Euroopas võiksid kasutada, et toota muid lõpptooteid, seega see tehnoloogia ei ole oluline mitte ainult Rootsi terasetootjate jaoks, vaid kogu Euroopa jaoks, kes siis saavad äh, fossiilivabalt terast toota, aitäh! suur tänu, härra Koblitšek, palun! Like mul on hästi lihtne küsimus. mis oli see vesiniku sisaldus selles äh, rauatootes, sellepärast et vesinik on väga kahjulik, kui terast toodetakse teatud tööstuslikul eesmärgil uh,. May... aitäh. mul on ka üks küsimus uudsed tehnoloogiad terase tootmises. aga kas koksi kasutamine, kas te näete siin koksi kasut-, et koksi üldse ei kasutata enam tulevikus, kas on ka see võimalik? sest nüüd keegi seda realistliku võimalusena ei näe, aga seda üritatakse ikkagi välja tuua. paraku mina ei ole ei teadlane ega insener, seega põhjalikku tehnilist selgitust ma tuua ei oska, kuidas nad vesinikku kasutavad, aga ma julgustan teid Lüülasse minema. see on äh, huvitav koht Põhja-Euroopas või kutsuge nad Brüsselisse aga nad tõesti tahavad ja loodavad kasutada vesinikku ja taastuvaid energiaallikaid, ehk siis neil on vaja väga palju energiat. Õnneks Rootsis saame me ära kasutada ka veeenergiat ning nad ei taha, loodavad, et nad ei pea kasutama koksi. ehk siis järgmisel ametiajal lähme jälle Rootsi aga nüüd palun veel kord, kolleeg saab sõna. Nende uuringute eesmärk on ju koksi kasutamist vältida. see on just nimelt, et tekiks selline uus ilma või koksi mitte kasutav haru. ja just tänu sellele tekibki see CO2 heite vältimine. vabandust, lihtsalt selline tehniline märkus. I know jah, mina tean, kõik teavad seda, kes vähegi inseneriteadusega kokku on puutunud, aga keegi ei tea veel sellist tehnoloogiat loomulikult. nii, viimased märkused. jah, olukord on väga lihtne, iga oksiidi saab lahjendada näiteks vesinikuga, aga kuidas vältida seda, et toote ikkagi sisaldub natukene vesinikku, ehk siis sellepärast ma küsisin, mis oli vesiniku protsent, mis oli selles segus vesiniku protsent, sest see puudutab ka toote edasist kasutamist. ja vastuseks oli, et selle saame järgmise missiooni käigus Rootsis. suur tänu, aitäh kolleeg Talundele ja nüüd lähme edasi läbirääkimised äh, institutsioonide vahel ning kolleeg Dan Nika tuleb siia veerand tunni pärast umbes, seega ma annaksin nüüd äh, sõna meie raportöörile, siis Lav Krasnodebskile seoses Euroopa Kaitsefondi loomisega, sest läbirääkimised jõudsid lõpule üheksateistkümnendal veebruaril ning suurel määral jõuti teksti osas kokkulepe. palun, professor Krasnodebski, teil on sõna. suur tänu, härra Puusek. aitäh, jõudsime üheksateistkümnendal veebruaril kokkuleppele, tegemist oli kolmanda vooruga. kohtusime ka kuueteistkümnendal jaanuaril ning ka veebruari keskpaigas läbirääkimised lihtsad ei olnud, sest äh, arutelude käigus oli väga palju vastuolusid, mitte ainult sisu osas, vaid ka selle tri-, triloogide läbirääkimise viisi osas. alles pärast kolmandat triloogi, pärast kaheksat tundi jõudsime kokkuleppele ning siis jõudsime enamiku toetuseni mida said toetada nii ra-, enamik raportööre kui ka variraportööre Euroopa Parlamendis. nüüd parlamendi seisukoht, mille nimel me ka võitlesime ja kus me saavutasime siis järgmised nõudmised, ehk siis äh, kaitsefondi haldab enamikul juhtudel komisjon otse, äh, ka kontrolli viiakse läbi äh, on isikliku tehnoloogia eelarve, keskpikas perspektiivis kulutustele piiranguid ei ole, midcapside eelistatud kohtlemine, samamoodi VKE-de teema. me olime edukad selles ning võrreldes varasemate läbirääkimistega nüüd on olukord parem seoses finantskontrolli ja audititega ning ka tehnoloogiate kasutamine, millega saab siis rahastada, lähtudes artiklist üksteist kolm, üksteist kuus lähtuvalt. välja jätsime ka võimaluse siseriiklikel ettevõtetel osaleda, kellele on kohaldatud sanktsioone ning me ütlesime, et Euroopa Kaitsefond peaks soodustama üleilmset konkurentsi Euroopa relvatööstuse jaoks ning mõned meie kolleegid tõlgendasid seda kui relvade tootmise soodustamist Äh, Euroopa rahadega. aga meil on ka nüüd uus tööprogramm, mis käsitleb konkreetselt kaitsetööstuse küsimusi ning nõukogu ei tahtnud nõustuda selle elluviimisega. aga lõppude lõpuks pärast läbirääkimisi ka ALDE ja Rahvaparteiga leppisime me vastava lahendusega nimelt Euroopa Kaitsefondi viiakse ellu iga-aastaste programmide kaudu, kus meil on rakendusaktid, lähtudes siis nendest kompromissidest, mida juba käsitlesin. tegemist on ainult osalise kokkuleppega, mõned teemad on veel lahtised ning järgmine parlament oma ametiajal paneb paika kogu eelarve, sest see on seotud ka äh, läbirääkimistega seoses artikliga viis ja järgmise finantsraamistikega ja ka assotsieerunud riigid, ka seal on vastavad kokkulepped. seega see sõlt-, seda mõjutab ka see, millise kokkuleppeni jõuame Ühendkuningriigiga pärast Brexitit. nõukogu lubas meile, et ei minda nende teemade juurde uuesti, milles on kokkuleppele jõutud tehtud ning äh, homme nõukogu peaks üle kinnitama selle kompromissettepaneku. tahtsin öelda, et mina tänaksin härra Puusekit, endist peaministrit oma abi eest, ta oli väga suureks abiks selle viimase keerulise läbirääkimise juures ning mina pealäbirääkijana üritasin kaitsta kõikide erakondade seisukohti, isegi kui ma sellega isiklikult või kui minu erakond sellega ei nõustunud. ma sooviksin, et te kõik hinnangu andmisel oleksite realistlikud ning paluksin ka teie toetust hääletusel, ITRE hääletus toimub siin järgmisel esmaspäeval ning täiskogu hääletus on neljandal mail ja loodetavasti nende fraktsioonide kolleegid, kes ei ole sada protsenti rahul, mõistavad ikkagi, et tegemist on kompromissidega ja suudavad äh, toetada neid uusi eetilisi kontrolle, neid aspekte, mis on nende jaoks tähtsamad. mina suutsin läbirääkimistel teie eesmärke toetada, nii et ma loodan, et äh, see leiab heakskiidu. aitäh, härra Krasnodebski, selle ülevaate eest ja teie tagasiside eest seoses läbirääkimistega. hääletus toimub siis nädala pärast. palun, keegi soovib sõna? tänan, härra esimees. tänan ka raportööri ülevaate eest nagu lõpus kuulsime, on punkte, millega me ei ole sugugi ühel meelel, aga siiski olen tänulik tehtud töö eest. andke Caesarile, mis Caesaril kohus. ehkki minu arvates me oleme veel eesmärgist kaugel, aga kes ei olnud kohal, siis võin öelda, et see oli minu esimene kogemus läbirääkimistest nõukoguga meie vastas oli nii-öelda partner, kes alustas sellest, et öeldes, et, et, et mul ei ole mandaati midagi teha. ja kirjutage, kirjutage lihtsalt valgele paberile alla, umbes nii see mõjus sel hetkel. Mm. ühesõnaga, see oli, oli väga palju niisugust äh, jama, mida ma tegelikult väga hästi tunnen, olen sellega elus palju kokku puutunud ja ma tean, et see on lihtsalt taktika ja ei ole vaja sellesse lõksu langeda. mis puudutab sisu, siis nõukogu kohustus nii-öelda, see kiri, mille nõukogu pidi meile saatma, mis oleks justkui garantii, et ei seata küsimärgi alla seda, milles on läbi räägitud. mina tahaksin seda kirja näha. see on umbes nagu Loch Nessi koletis, kõik räägivad sellest, aga keegi pole seda näinud. et no mida nüüd aimub sellest, mis seal võiks kirjas olla, on tegelikult lihtsalt see, et nõukogu võtab teadmiseks selle, milles me oleme läbi rääkinud ja ei anna meile mingeid garantiisid nendest me oleme kaugel, nii et tegelikult on tõesti oht, et me võime alla kirjutada lihtsalt tühjale tšekile, mis tähendab seda, et meil, eh, parlamendisaadikutel, ma võiksin isegi öelda isiklikult, tulevikku silmas paran-, pidades, et eh, ka tulevastel parlamendiliikmetel ei ole midagi pistmist enam selle nii-öelda tehtud tööga, et siin võib-olla kirjutame alla jah, sellise hüpoteetilisele kolmeteist miljardi tšekile, aga tegelikult me ei tea, mis sellest tuleb. on see siis kolmteist, viis, seitse, kakskümmend, ei tea midagi selle kohta. artikkel viis, sellest rääkisite, võib rääkida abikõlblikutest üksustest, millega meie nõus ei ole, edasi äh, surmavatest relvadest, mi-, mina kuulun ka nende hulka, kes on saatnud härra Dajanile kirja ja, ja ka teie, härra, härra Puusek, äh, saite selle kirja, äh, esiteks, milles me ütleme, et me ei tea, kas on mingisugune kokkulepe või mitte. esimeeste seisukoht oli algusest peale see, et me ei ratifitseeri lepet, kui keeldutakse andmast meile delegeeritud aktide võimalus, aga see oli nõukogu poolt täiesti välistatud. Nemad ei taha, et meie rahva esindajad, kodanike esindajad saaksime sellise võimaluse ja lihtsalt lõpetuseks, see on nüüd selline väike vahemärkus ja siin ei ole midagi isiklikku, härra raportöör, vaatasin huviga, mida kirjutati pressis, et Poola riik valmistub oma relvastuse sektorit tugevdama äh, Eh, näeb ette neljakümne miljardi euro suuruse eelarve eh, relvastussektori tugevdamiseks ja kellele siis tellimus esitatakse, loomulikult ameeriklastele. suur tänu, palun kolleeg. aitäh, härra esimees. Eh, vabandust, ma alles jõudsin, rong jäi väga palju hiljaks Pariisist. oleksin tahtnud kohal olla ja kuulda, mida ütles raportöör, äh, härra esimees, te olete selle küsimusega hästi kursis ja tänan teid ka rolli eest, mida te olete mänginud äh, koos raportööriga, et aidata kokkuleppele jõuda, see ei olnud lihtne. jah, tõsi on, et väga lihtne on kritiseerida, muidugi. alati on otsuseid, äh, mida oleks tahtnud näha teistsugustena aga tähtis on teada ka, et tegu on ju väga erilise küsimusega. kaitseküsimused on seotud liikmesriikide suveräänsusega ja see seletab, et oleme pidanud leppima mõningate asjadega, kuna tegemist oli eriti tundliku teemaga ja kui me tahtsime eh, nõukoguga kokkuleppele jõuda, siis tuli arvesse võtta just seda eriti tundlikku küsimust kuna see on seotud liikmesriikide suveräänsusega. ma ei hakka üksikasjalikult siin rääkima, loomulikult ma toetan eh, kokkulepet, eh, mis lõpuks sõlmiti, millel, milleni jõudis meie raportöör, pärast tundide pikkust arutelu ja läbirääkimist, mis ei olnud tingimata lihtne, meie vastas oli nõukogu, kus oli vahepeal tunne, et et asjad ei olnud ka hästi ette valmistatud, nii et ma arvan, et me tõesti peame toetama seda kokkulepet, ma loodan, et järgmine parlament suudab kaitsta eelarve raames eh, seda võetud finantskohustust, sest see on vältimatult vajalik. muidugi, ma saan aru ja ma olen ka nõus eh, kolleeg Eduard Martaniga, liikmesriigid peavad selle mänguga kaasa tulema, nad peavad võtma kohustusi, me võime ju ette kujutada, et nad seda teevad, sest sellistes operatsioonides nagu see, mida siis finantseeritakse, mida Euroopa Liit toetab, sellised projektid on need, millega seoses ka liikmesriigid peavad kohustusi võtma finantsiliselt. kui nad seda teevad, siis eeldame, et et nad äh, saavad ka nii-öelda kasu sellest, et nad ostavad seda, mi-, mida on siis Euroopa Kaitsefondist rahastatud. mina tahaksin lihtsalt väljendada oma toetust eh, ja Rahvapartei toetust eh, sellele läbirääkimiste protsessile, see ei olnud sugugi lihtne, aga lõpuks enamasti tulime ikkagi tagasi selle juurde, mis sai otsustatud esimese eelnõu juures eh, kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend ja me tulime siis nii-öelda selle vundamendi juurde tagasi ja see on väga hea, meie toetame. E, taki... suur tänu, ma paluksin, et te vastaksite, härra professor. kõigepealt e, rõhutaksin, et tegemist on ikkagi kompromissiga ja kui jutt on kompromissist, siis kõik ei saa olla sada protsenti rahul. ka minu jaoks on mõned aspektid keerulised. mis puudutab liikmesriikide võetud kohustusi, siis üheksateistkümnendal märtsil on see nõukogu koosolek ning meile kinnitati, et siis äh, väljastatakse ka see kiri, nii et meil on siis nõukogu kirjalik äh, lubadus selle kohta. seega nüüd me teame ka, mida kolleeg Krustet ütles, et siin on väga eriline roll liikmesriikidel ja turg on väga eriline, seega võiksime nõustuda nende rakendusaktidega projektihalduse mõttes ning nii palju kui mina tean, siis Euroopa ühendamise rahastus on samasugune lahendus heaks kiidetud, nii et siin ei ole tegemist meie puhul mingi erandliku lähenemisega, seega suur tänu veel kord ja paluksin teie toetust. suur tänu, ma vabandan, sest härra Heller soovis ka sõna. paraku paraku teie nimi siin nimekirjas on seotud Horisont Euroopaga, nii et palun, kui te soovite sõna, siis. ma tahtsin lihtsalt natukene vastata härra Martinile. võimalus on, et meil on vaja tagatisi nende teemade puhul, millega me täiesti lõpule ei jõua, sest eelarve on veel nurk, nurksulgudes, aga see ei ole esimene kord äh, olla sellises olukorras ning parlamendi hinnangud sõltusid alati sellest, äh, mida nõukogu kirjalikult äh, on lubanud, sest need oleks siduvad mõlemale poolele, aga meenutaksin teile, et küsimus ei ole mitte ainult kaitsefondis, vaid tavaliselt oli see seotud sellega, et finantsraamistiku osas alles läbirääkimised käisid ning äh, see oli seotud ka selle finantsümbrikuga. seega parlamendil on juba varasemalt olnud võimalus eelarvet kas heaks kiita või tagasi lükata, ilma et see mõjutaks ettepanekute sisu. seega kui me saame vastavad tagatised, et tegemist on sisulises mõttes siduva lähenemisega, siis on meil ajalooliselt esimene kord selline olukord, et äh, sisu on olemas, sest varasemalt eelarve arutelud on olnud äh, abstraktsemad ja siis oleme pidanud oma eesmärke kohandama vastavalt eelarvele, nüüd on vastupidi seega mm, taktikalises mõttes see on väga hea, kui meil on see kinnitus olemas, et finantsraamistiku läbirääkimiste osas me teame, millest me sisu osas läbi räägime. head sõbrad, meil on veel teemasid, ja me peaksime lõpetama enne koordinaatorite koosolekut. seega, kui lubate, mul on ainult üks punkt. härra raportöör mainis ka Euroopa ühendamise rahastut. meie jaoks kõige parem oleks siduda see härra Krostati teemaga, mida ka täiskogul toetati et meil on rakendusakt, mitte delegeeritud õigusakt ja see on tähtis teema, sest meil on olnud äh, laual sarnane teema, seega sellest võiks täna piisata. aga teatud mõttes me protesteerisime, sest nõukogu jaoks ei tohiks see olukord olla ka liiga lihtne. härra Martin, soovite uuesti sõna? tänan, kolmkümmend sekundit lihtsalt reaktsiooniks, härra Helleri märkusele olen nõus, aga minu mure ei ole selles, sest eh, me teame, et kuniks seda pole läbi räägitud, peavad seda tegema järgmised. see on seotud sellega, et esimeste konverentsil võeti vastu otsus, et tuleb mm, keelduda, eh, et tuleks vastuta otsus keelduda eh, läbirääkimisest, kui seal ei ole selgesõnaliselt mainitud delegeeritud akte, kas nad on nõus sellega äh, minu mure on seotud just sellega. sest vastasel korral me avame siin äh, ukse kõigile teistele läbirääkimistele samasugustes olukordades. me lisasime kaks aspekti, see teabekeskus, mida tutvustas Julia Reeda ning nüüd härra Levandovski Euroopa Euroopa statistika ja triloog Strasbourgis. aitäh, ajutise kokkuleppeni jõudsime selles keerukas teemas. kümme aastat on meil läinud aega, et jõuda kokkuleppele ning ärikeskkond muut-, pidevalt muutub see on seotud IKT ja teenustega, rahvusvahelise kaubandusega, mida varasemalt väga kehvasti kajastati, aga nüüd on tõesti tegemist äh, lihtsustamisega, asendame kümme õigusakti ühe määrusega. see on tõesti väga hea lihtsustamine ning see peaks vähendama ka bürokraatiat see ei puuduta mitte ainult õiguslikku killustatust ja statistikat, vaid tahtsime vähendada ka halduskoormust ja kulusid VKE-dele ning tagada ka konfidentsiaalsus. mõned nõukogu seisukohad olid väga paindumatud, aga meie suutsime sisse viia ikkagi teatud paindlikkuse. mõned uued indikaatorid äh, kliimamuutuste ja finantsküsimuste osas, neile kohalduvad katseprojektid, aga plaanis on nad ka siia lisada. suur tänu Vaare, variraportööridele, härra Marek, härra Telitška, kuue kolleegid, härra Kruts-Krints ning ka proua Kappel ENF-ist ning aitäh ka teistele nõunikele, Kašale, Klausile ja ka minu meeskonnale. ma arvan, et pärast kahtekümmet aastat jõudsime eduka kokkuleppeni, mille osas hääletus toimub järgmisel esmaspäeval ITRES ning tõenäoliselt aprillis Strasbourgis toimub täiskogu hääletus. suur tänu, kas keegi soovib sõna? ei soovi, aitäh, head kolleegid, selle lühikese ülevaate eest. Lähme nüüd päevakorra juurde tagasi, horisont, Euroopa horisont. nüüd on meil siin kaks raportööri, härra Danika ja härra Kristjan Eller. palun andke meile ülevaade, mis toimub jah, mm, olukord on üsna keerukas, eelmisel neljapäeval pidime jõudma kokkuleppele, aga sai selgeks, et läbirääkimiste puhul me ei saanud selle paketi osas nõukoguga üksmeelele. mis siis on probleemiks, meil on siin kaks teemat mis komisjoni poolt on esitatud kaasotsustusmenetlusena ning käsitlesime ka kolmandat aspekti, mis puudutab strateegilisi kavasid, mida ei olnud varasemalt. nii et tekkis küsimus õigusliku aluse kohta. parlament on olnud seisukohal, et strateegiline kava on kas delegeeritud õigusakt, kui see ei ole kahes ettepanekus või sellele tuleb viidata või see tuleb uuesti esitada kaasotsustusmenetluse kaudu. seega on võimalus, et me jõuame siin lahenduseni, sest nõukogu oli valmis lisada määrus, lisama määrusesse selle strateegiakava ning siis on küsimus, komitoloogias ning selle lahendaksime siis rakendusaktiga. seega nüüd me oleme soovinud delegeeritud õigusakti, sest see jätaks alles parlamendi eelisõiguse, aga selle tulemusena võiksime selle hoopis teemaga kaasotsustusmenetluseks siduda ja see oleks veelgi tugevam, siin oleks tugevam roll parlamendil. põhimõtteliselt teise teema puhul see minu teema, nõukogu küll mitteametlikult, aga siiski seadis küsimärgi alla õigusliku aluse. me jõudsime teatud lahenduseni, ametlikult me sellest küll ei räägi, aga ikkagi arutame tegelikult kahte teemat ning Äh, ettepanekud hõlmavad ka mõlemad teemad, sest need on omavahel seotud ja teiseks tahame tagada, et läbirääkimised ikkagi kestaksid. homme tõenäoliselt on viimane läbirääkimiste voor, kus tahaksime jõuda lahenduseni seoses õigusliku alusega, mis puudutab seda kahte teemat ja strateegilisi kavasid ning äh, sisu mõttes ütleksin et, et seitsekümmend protsenti tõstatatud teemadest on nõukogu poolt leidnud heakskiidu, veerand on veel lahtine ning see laiendamise pakett ning ka VKE-de programm, mis puudutab ainukasusaajaid ning ka nõukogu soov lahku lüüa liikuvus eraldi teemana, ma arvan, et enamike teemade puhul, mis puudutavad konkreetseid programme ja seda määrust, siis sisulises mõttes on meil üsna hea kompromiss, aga need kolm põhiteemat siin me kompromissini ei ole veel jõudnud ja seetõttu lükkasime edasi neid trilooge, nüüd on vist seitsmes homme, mis algab viis kolmkümmend. see on siis väga üldine ülevaade, aga natukene kajastab seda hetkeolukorda ja kui kolleegidel on huvi nende teemade osas, mis on seotud ka CO kahe vaba terase tootmisega, siis nõukogu nõustus juba ettepanekuga, mis puudutab sekkumisi ja rahastust, kuidas sisepõlemisest süsinik välja võtta ja asendada see vesinikuga, mis on üsna keeruline ning söe ja terase fondist on juba tehtud ettepanekuid aga pilootprojektidest kaugemale pole jõutud. nüüd on küsimus selles, kuidas seda rahastada ning tegemist on küsimusega, mis võiks olla ka parlamendi jaoks oluline, ka Euroopa jaoks, seega meil on väga hea meel, et parlament selle ettepaneku tegi ning nõukogu tundub sellega leppivat. aitäh kas on küsimusi, märkusi? ei ole. seega läheme nüüd kaheteistkümnenda punkti juurde liidu kosmoseprogrammi ja Euroopa Liidu kosmoseprogrammi ameti loomine. kolleeg Massimiliano Salini teine triloog toimus kahekümnendal veebruaril, palun. Eh. suur aitäh, kõnelen oma emakeeles olukord lahenes äh, veidi pärast äh, viimast triloogi, meil oli kaks äh, varasemat triloogi, tehnilisi kohtumisi samamoodi, delegeeritud õigusaktide teemal, me tegelesime ka MFF-iga, sest kolleegid ka rääkisid teemadest, mis on olulised ja me eh, jõudsime eh, juhtimise küsimuses väga hea tulemuseni, mis oli viimane punkt, eh, mis oli väga juriidiline oma loomult, aga mis mõjutab ka ametite tegevust ja see sai lahenduse viimase triloogi käigus. me jõudsime õigele mm, lahendusele, kuidas äh, sõnastada seda kõike ilma triiloogi tulemust ohtu seadmata. mul on väga hea meel selle lõpplahenduse üle. parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele ja komisjon tegi ka koostööd selleks, äh, et tehnilise poole pealt äh, see vastavusse panna ja aprillis mm, läheme me täiskogule ja arutelud mm, Mm, olid väga edukad äh, ja mina ja minu äh, fraktsiooni sekretariaat on äh, teinud talle väga head tööd, samamoodi nagu ka äh, variraportöörid ja ma arvan, et me oleme loonud hea aluse edasisteks aruteludeks, aitäh! suur tänu! Äh, ma saan ainult õnnitleda teid omalt poolt äh, selle äh, eest, mis tulemused te siin kolmepoolsetel saavutasite. Ähm, te teate, et ITRES on neid väga palju, viis on juba lõpule viidud, kaks veel endiselt on pooleli. see näitab, et meie komisjonil on väga suur hulk neid kolmepoolseid käimas või juba lõppenud. võrreldes teiste komisjonidega, kas keegi soovib selle kosmoseprogrammi küsimuses sõna? tundub, et ei ei soovi ja liigume siis järgmise küsimuse juurde. Henna Virkunen, Euroopa ühendamise rahastu loomine. Eh, meil on eh, jagatud pädevus transpordikomisjoniga selle faili osas. Eh, viimane triloog leidis aset seitsmendal märtsil ja Henna saatis lühikese avalduse Äh, see kokkulepe, milleni jõuti, hõlmab kogu teksti, välja arvatud äh, elemendid, mis on nõukogu läbirääkimisprojektis äh, eelarve ja fondid, mis on ühise vastutuse all, Korraperis kiideti see heaks kolmeteistkümnendal märtsis, ITRE ja TRAN komisjonis kahekümne viiendal märtsil leiab see arutelu. on kaks olulist punkti, digitaalne sektor, triloogi tulemus on selline, et projekti määratlus või ühishuviprojekti määratlus muudeti selgemaks ja energiasektori puhul jõuti ka headele kokkulepetele või kompromissidele selles osas, mis puudutab ähm, taastuvate energiaallikate ülekandmisprotsendimäärasid Äh, see oli siis äh, kõige olulisem info äh, meie kolleegilt Henna Virkuneni, kes on raportöör sellel teemal. ITRA delegatsiooni külaskäik Iisraeli, härra Rüübis, delegatsiooni juht. aga nagu ma olen aru saanud, siis täna teda siin ei ole, härra Rüübis pidi siia täna tulema, aga ta ei saanud seda ta ei saanud kahjuks siia tulla. kahekümne viiendal märtsil sel aastal Strasbourgis toimub meil järgmine kohtumine ja seal ta räägib meile sellel teemal, informeerib meid sellest lähetusest. esmaspäeval Strasbourgis kell kaheksa kolmkümmend. ta on tõenäoliselt siis kohal selleks, et ülevaade anda sellest lähetusest ja, ja siis esmaspäeval toimub meil ka hääletus, olge kindlasti kohal ja nüüd toimub meil koordinaatorite kohtumine, see algab mõne minuti pärast, suur aitäh kõikidele äh, ITRE komisjoni liikmetele äh, koosolekul osales, osalemise eest, suur aitäh ka nõunikele, assistentidele ja kõigile, kes kohale tulid. ning nüüd on meil kinnine koordinaatorite koosolek kavas